härra esimees, komisjoni liikmed, suur aitäh! kui ma eelmisel nädalal ütlesin, et ma ootan teiega kohtumist uuesti, siis äh, inglise keeles on äh, üks vana ütlus, et peab olema ettevaatlik sellega, mida sa soovid. aga siin ma nüüd olen mul on hea meel olla tagasi ja ma pean seda siin selliseks äh, esialgseks sissemakseks äh, äh, loodetavasti pikka ja viljakasse tulevasse koostöösse. ma loodan, et te olete näinud minu detailseid vastuseid kahekümne kolmele lisaküsimusele, aga alustuseks, kui tohin, tahaksin ma teha väikse sammu tagasi ja paluda teil hetkeks kujutada ette, et on aasta kaks tuhat üheksateist me oleme lähenemas järgmistele Euroopa Parlamendi valimistele ja jõudmas lõpule Junckeri komisjoni ametiaega. või ehk peaksin ütlema, et eh, me peaksime jõudma, oleme jõudmas lõpule esimese Junckeri komisjoni ametiaega. mis on see sõnum, mida me tahame valijatele saata, mida me oleme saavutanud, eh, tehes koostööd finantsportfelli kallal? suur pilt aastal kaks tuhat üheksateist. Euroopa on naasnud majanduskasvu juurde, töötus langeb, eriti just noorte hulgas. suured sotsiaalsed ja majanduslikud äh, probleemid, mis on olnud paljudel riikidel, eriti just Edela- ja Kirde-Euroopas, on äh, lõppenud ja nad on naasnud tervise juurde. Euroopa Liit on tugevam ja ühtlasem ja reageerib paremini kodanike majanduslikele ja poliitilistele muredele. ja meie liit, muide, on endiselt kahekümne kaheksa liikmega perekond, kaasa arvatud Ühendkuningriik. me oleme taastanud finantsstabiilsuse ja tugeva pangandusliidu, mis jällegi on mänginud suurt rolli parema ja paremini juhitud Eurotsooni äh, koostamisel ja selles, et äh, euro on ülemaailmne valuuta. ja komisjoni toel on palju rohkem liikmesriike otsustanud liituda Pangandusliiduga. usaldus äh, äh iseloomustab suhteid eurosega liitunute ja nendega vahel, kes ei ole liitunud ja meil on ühtne äh, reeglistik. ükski pank ei ole liiga suur, et läbi kukkuda, me oleme tugevdanud Euroopa pangandussüsteemi mitmekesisust, pankade bilansid on tugevamad ja laenavad jällegi ka muule majandusele, sest et koos on me, oleme me suutnud äh, struktuurireformide tasakaalu paika saada. kodanikud usaldavad panku, sest nad on kindlad, et nende deposiidid on turvalised äh, ja Euroopa Keskpanka tunnistatakse maailmatasemel järelevalvajana. EBA stressitestid on usaldatud tervisekontrollid, mis annavad täpse analüüsi, mida kõik austavad. tarbijad kasutavad ära üha rohkem ja laiemat valikut turvalisi uusi tooteid madalamate kuludega, nagu näiteks pension ja kindlustuspoliitika, poliisid. kuuskümmend aastat pärast Rooma lepingu sõlmimist näeme me lõpuks ometi seda, et on tekkinud kapitali eh, ühisturg ehk siis kapitaliturgude liit. meil on ühtne reeglistik, mis annab tarbijatele, investoritele kaitse ja usalduse. meil on eh, õige raamistik eh, selleks, et toetada integreeritud, hästi reguleeritud, läbipaistev ja likviidne kapitaliturg kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. üleüldiselt on Euroopa uhke oma süsteemi üle, mis neil on finantsteenuste reguleerimisel, mis hoiab ära vastutusvõimetu riskide võtmise, lühikese perspektiivi kasumi, mis võimaldab ettevõtetel innoveerida ning targalt investeerida pikka perspektiivi silmas pidades. me oleme uhked ka selle üle, kuidas me oleme suutnud kujundada ja rakendada tugeva rahv-, rahvusvahelise standardit, mis reguleerivad maailma finantssektorit, mida tunnustatakse, mida rakendatakse igal pool, kaasa arvatud kiiresti tärkavates majandustes ja kõige olulisem, aastal kaks tuhat üheksateist oleme me uhked oma rolli üle VKE-de kasvus. Nad saavad nüüd ligipääsu rahastusele eh, nii, et see eh, sõltub nende oskustest, mitte riigist, kus nad tegutsevad, sest VKE-d on need, kes loovad kõige rohkem töökohti, eh, võistlevad suurtega ja staatus quo'd küsimuse alla seades muudavad nad meie majanduse ja meie ühiskonna kindlamaks ja loomulikult kodanikud, keda need ettevõtted palkavad, saavad kõige rohkem kasu paremast ligipääsust rahastamisele ja majanduskasvule VKE-de sektoris. tuleme tagasi aastasse kaks tuhat neliteist. ma ei kujuta hetkekski ette, et see tee ei saa olema mügarlik. ma tean, et on siin tugevaid seisukohti, mille juurde jäädakse tugevalt, aga ma arvan, et me siiski võime olla tuleviku suhtes optimistlikud, sest päris paljud nendest Äh, nurgakividest, mis meil vaja on, on juba paigas. kui me töötame koos ja jääme oma kursile, siis ma usun, et me suudame ehitada üles tugevama, stabiilsema ja ülemaailmselt konkurentsivõimelisema finantsteenustustööstuse, mis rahastab pika perspektiivi kasvu ja toob paremaid tulemusi Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtetele. ja kui me seda teeme seda, siis, sest et finantsstabiilsus on makromajandusliku stabiilsuse ja kasvu eeltingimuseks, siis me panustame tugevalt euro-, Eurotsooni majanduslikku tervisesse ja Euroopa majandusse tervikuna. nii et jah, siin tuleb ära teha väga palju ühist tööd, aga ma tean, et see komisjon on kindlasti sellega harjunud. ma tahan jätkata Michel Barnier tööd selleks, et arendada välja usaldust ja koostööd komisjoni ja parlamendi ja loomulikult ka liikmesriikide vahel alates esimesest novembrist. kui mind ametisse kinnitakse, siis ma luban teile ühte lihtsat asja. ma äh, olen Euroopa Komisjoni volinik, kes esindab kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja töötan koostöös teiega nii äh, hästi, kui ma oskan, selleks, et see visioon saaks ka reaalsuseks. suur aitäh!